eilse istungi protokoll on olemas, kui selle kohta mingeid märkusi teha ei ole, siis me loeme ta vastu võetuks ja läheme kohe hääletamise juurde. me hääletame